nimekirja delegatsioonides ja komisjonides tehtud liikmete muutustega. Nende, see nimekiri pannakse äh, tänase istungi päev, äh, protokolli juurde ja me peame selle vastu võetuks, selle nimekirja, kui täna veel äh, keegi ei esita vastuväiteid selle nimekirja osas. nüüd, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt. Järg-.